kallid kolleegid, ma palun, et te võtaksite kohad sisse. ja me alustame tänase kohtumisega. ja lähen üle ungari keelele. Az első napirendi pontunk a napirend elfogadása. esimene päevakorrapunkt päevakorra kinnitamine. meil on, oli siin Euroopa Liidu noorsootrateegia hääletamine, aga see lükati edasi järgmisesse mm, kohtumisse. kas te olete nõus selle muudatusega nõus ja päevakorda valmis kinnitama? kui jah, ma näen, vastuväiteid ei ole, päevakord on vastu võetud. nüüd meie teadaanded keelerežiim täna meil prantsuse, saksa, itaalia, inglise, kreeka, hispaania, Portugali, Soome, Tšehhi, Eesti, Ungari, Leedu, Poola, Slovakkia, Sloveenia, Bulgaaria ja Rumeenia keel. ja ma tuletan teile meelde, et meie kohtumist kantakse üle ka internetis. järgmisena on koordinaatorite koosoleku tulemused selle kohta minult nii palju. et äh, protokollid koordinaatoride kohtumistest mingeid vastuväiteid ei tekitanud ja need kinnitati. Äh, me oleme nüüd hääled hääletamise juurde asumas, see on järgmine päevakorrapunkt ja hääletusnimekiri on äh, meil ette nähtud ja VKE-de juurdepääs rahastamisele meie raportöör paraku täna ei saanud ise kohale tulla hääletamise ajaks, aga me oleme selle teemaga juba varem tegelenud. kahekümne kuuendal aprillil äh, sai otsa mm, muudatuste esitamise tähtaeg ja kuus kompromissettepanekut äh, sündis muudatusettepanekute alusel. kas on kellelgi mingeid sõnasoove? Äh, midagi edasi öelda raportöörile, kes paraku ei saanud kohal olla, kui ei, siis hakkame hääletama. Tehát az első négyes módosító, amendment muudatusettepanek neli, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmteist poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et see võeti vastu, aga me saame üle kontrollida. Oh, sorry, the vote is... hääletus algas. The vote is closed. hääletus lõppes tagasi lükatud. viisteist, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaksteist, vabandust, see võeti tagasi. kompromiss neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend üks suulise muudatusega üks, kes poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et see lükati tagasi, aga kontrollime üle, hääletus algas The vote is closed. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kolmkümmend kolm, kahes osas, esimene osa, kes poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? nüüd teine osa langeb ära, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend viis, kes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lõpphääletus elektrooniliselt, hääletus algas. The vote is closed. hääletus lõppes seitseteist poolt, keegi vastu ei olnud, kaks jäid erapooletuks, seega vastu võetud ja õnnitlused raportöörile. Thank you very much. suur tänu teile. Taking part in the votes and let's continue our. jätkame nüüd päevakorraga ja lähen jälle tagasi ungari keele peale. järgmine päevakorrapunkt on meil kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve volitus kolmepoolseks läbirääkimiseks. meie raportööriks on Bogdan Andrei Zdrovs, Zdrojevski ja me räägime nüüd mandaadi andmiseks kolmepoolsete läbirääkimiste pidamiseks, selleks, et arutada eelarvet aastaks kaks tuhat seitseteist. härra Strojevski oli ka meie raportöör kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve puhul ja homseni saate keskpäevani esitada muudatusettepanekuid ja hääletus kultuurikomisjonis leiab aset kahekümne esimesel juunil ja härra Strojevski, nüüd on teil sõna Mr. Trajarski. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad, kõigepealt ma tahan kõiki südamest tänada. eelarvega on lood nüüd nii, et me oleme üsna ühel meelel. mitte kõiges me ei ole ühel meelel küll, aga me toetame üksteise muudatusettepanekuid ja see on meie üksmeel. Teraz, teraz jest ok? kas nüüd kuulete mind? Jest okei okay.? Czy teraz, czy teraz słychać tłumaczenie? Tak? Palun, kas nüüd on mind kuulda? Kas tõlge toimib? Jah, siis alustan veel kord. Tahan kõiki südamest tänada. Tahan tänada kolleege. Mitte ainult eelarve küsimustega ei ole nii, et et me ei ole kõiges ühel meelel, aga samas muudatusettepanekuid üksteiselt toetame ja see muudab meie töö sujuvamaks ja tahan rõhutada, et nüüd on meil siin ära toodud kõige tähtsam, mis meie arvates peaks kajastuma järgmise aasta eelarves. pagulaskriis, rändekriis on käsitlemist leidnud. samuti mitmeaastase finantsraamistiku vahearuandega seonduv nüüd, mis puudutab haridust, kultuuri, siis ma mm, usun, et meil ei ole siin arvamusi, meil on Erasmus pluss äh, siin meie arvamuses kajastatud, me esitame nõudmisi äh, veel teostamata maksete osas ja teeme parandusettepanekuid selle kohta, kuidas kõik sujuvamaks muuta. Ehm, tahaks lisada veel järgmist. Ehm, kultuuri edendamine on see, mida meie oma muudatusettepanekutega taotleme, me tahame ehm, muuta Erasmus pluss programmi toimivamaks, me ei taha, et rahalised vahendid selle programmi toetuseks tulevikus vähenema hakkavad nüüd loominguline Euroopa. see on programm, mis edendab rahvusvaheliselt kultuurialast koostööd ja meil on ka Kodanike Euroopa nimeline programm. iga kord tuleb mul juhtida tähelepanu sellele, et Euroopa strateegiliste investeeringute fond, see niinimetatud Junckeri fond peab arvestama ka kultuuri vajadustega. ja mul on veel kaks tähtsat märkust teha. nimelt, ma tuletan teile meelde seda, et möödunud aastal me võtsime kohustusi, kui arutasime eelarvet. ja e, nüüd on oluline e, just noorte tööpuuduse alased algatused. nüüd, mis puudutab meie hinnangut Euroopa Komisjoni eh, eelarvekavale, siis eelarvekava esitamine aastaks kaks tuhat seitseteist on üks kuu edasi lükatud ja sekretäriaat eh, arutas asja koordinaatoritega ja äh, leidis, et kõigepealt äh, on meil nüüd aega, et veel järgmisi samme põhjalikumalt kaaluda. ja tähtis on kõigepealt selgust saada, mis toimub äh, mm, kõigepealt siin tänaste arutelude käigus ja siis ka selgub vast, millised elemendid meie poolt äh, raportisse juurde lähevad. ma näen, et üldiselt mind siin väga laiapõhjaliselt toetatakse, kõik ettepanekud, mis on tulnud, on vastuvõetavad. ja ma loodan ka, et meie ühised ettepanekud nüüd teiste komisjonide toetuse ka ära teenivad. kas on see päev? suur tänu. nüüd on meil kolmkümmend minutit küsimusteks ja vastasteks, kõigepealt äh, variraportöörid, siis ülejäänud kolleegid saavad sõna. palun andke teada, kui te tahate sõna võtta, siis me paneme teid siia kirja. Äh, variraportöörid saavad kaks-kolm minutit ja siis ülejäänud sõnavõtjad üks-kaks minutit sõnavõtuks. kas sõnasoove ei olegi üldse? variraportööride hulgast ei ole sõnasoove või kuidas? härra Morgano, palun. Sí, gracias, uh, presidenta. Yo creo que tenemos eh, en estos temas presupuestarios siempre. Suur aitäh Need on tähtsad küsimused, aga meil on mm, alati jäänud äh, samasugune mulje, et kavatsused on küll head, väga üllad ja meie oleme ka väga viisakad, kui me alustame selle mm, aruteluga. aga äh, mõned lubadused lihtsalt ei, ei jõuagi praktiliste tegudeni, eriti kultuurikomisjonis. me tahaksime ju oma lubadused ka realiseerida need jõuaksid praktikasse. kultuuriküsimused on tegelikult Euroopa Liidu eelarvest äh, enamuses välja jäänud ning kui on tegemist eelarve täitmisega, siis meie tahame ju julgustada, otsida programme, äh, stimuleerida, elavdada kultuurielu. aga ma ei tea, Äh, muidugi raportöörile tahaksin öelda aitäh. muudatusettepanekud on ka täiesti õiged, nüüd on meil mõned päevad aega, et need kompromissmuudatusettepanekud läbi vaadata ja loodetavasti äh, jõuame konsensusele, suudame ühitada erinevad seisukohad. tahaksin konkreetsetest küsimustest ka rääkida, need on päevakajalised, võib-olla nende juurde saab veel tagasi tulla, siis kui äh, muudatusettepanekuid arutatakse. aga igal juhul ähm, maksekohustustega, makseassigneeringutega on olnud probleeme nii liidu tasandil kui liikmesriikide tasandil. ei tohi ära unustada oma kohustusi, ei tohi ära unustada äh, eelarve rakendamise äh, ebatõhusa äh, ebatõhususe puhul võimalikke tagajärgi tähtsad on suured Euroopa Liidu programmid, mis Erasmus pluss äh, vajab tugevdamist, laiendamist, see vajab rohkem äh, suunamist äh, ja rohkem ka eelarvekaalu selleks, et mõtted ka teoks saaksid, me peame ka mm, professionaalset liikumist soodustama Erasmus plussi raames. praegusel ajajärgul on väga palju koolist enneaegselt lahkujaid ja see on suur probleem, inimesed äh, ei äh, saadu, saada, ei, ei suuda lihtsalt ära kasutada selliste programmide nagu Erasmus pluss potentsiaali täielikult. siis on programme väikeprojektide jaoks, nende roll kodanikuühiskonna korraldamisel on väga oluline. aga väga raske on nendele projektidele tähelepanu saada väga sageli võtavad otsuseid vastu liikmesriigid riigi tasandil, mitte kohalikul tasandil Äh, ja väikeprojektid jäävad kahe silma vahele riikide tasandil, seda me oleme juba varem ka rääkinud, sellest on kahju. võib-olla peaks reeglistikku lihtsustama meil on vaja palju kiiremini äh, neid protsesse käivitada nii Erasmuse kui Erasmus plussi puhul. meil on vaja eelarve, eelarvevahendeid selleks. ma arvan, et äh, me ei tohi ära unustada, et meil on olemas EFSI, Euroopa strateegiliste investeeringute fond, seda me ise soovisime ja äh, äh, juba algusest peale on EFSI unustanud ära kultuurisektori, seda viga tuleks parandada. ja mõned Erasmuse ähm, Erasmuse taga olevad inimesed ütlevad, et tegelikult Erasmuse eelarvet ei kasutatakse täielikult, ei kasutata täielikult ära, näiteks laenude rida, seda ei ole täielikult kasutatud. meil on vaja suuremat paindlikkust ja seda mm, laenuinstrumenti peaks palju rohkem kasutama. tegelikult ei moodusta eri suurt osa eh, Erasmuse eelarvest, nad ei mõjuta eelarvet eh, liiga palju, aga me teame, et neid laenusid ei ole kasutatud. suur vahe on sellel, kas, eh, kas te saate sajaprotsendilise laenu või mitte ja vajaduse korral tuleks anda võimalus vahendeid ühest kohast teise kohta ümber tõsta näiteks sinna, kus on rohkem nõudlust, kus on tekkinud defitsiit. Erasmus plussi raames peaks olema võimalik vahendid ümber paigutada. loodetavasti on meil veel aega sellest kõnelda hiljem ja midagi tuleb ette võtta ka Euroopa eh, noorsootööhõive algatusega. meil on noorsoogarantii olemas, seda garantiid tuleks tõhustada. tänan suur tänu. ma tahaksin nüüd teada, kas härra Šuntist ka tahab sõna, ta on üks variraportööridest. ei soovi sõna? palun, proua Soldrova seejärel. aitäh proua esinaine, tahaksin raportöörile öelda aitäh arvamuse eest, minu arvates on see arvamus äh, dokument, kus on ära märgitud kõik tähtsad finantsvahendid, mis meie kasutuses on. Ähm, ja minu arvates on viimastel päevadel olnud ka võimalus äh, olnud kogeda äh, Kölni visiidi käigus, et Erasmus on tõesti kasulik vahend koolid hindavad seda, vabaühendused hindavad seda, kodanikud teavad seda, seda tuleks esile tuua, esile tõsta ja me peaksime rohkem vahendeid nõudma ka Erasmus plussile. meil on olemas äh, praegused prioriteedid, näiteks noored pagulased või siis kuidas äh, sotsiaalselt kaasata noori. arvan, selliseid algatusi tuleks toetada ja arvamust peaks ka toetama aga tahaksin rääkida veel mõnest prioriteedist, ähm, mis on tähtsad meie jaoks järgmise eelarveperioodi jooksul, aga igal juhul praegu toetan seda arvamust, tänan. suur aitäh teile. kas Euroopa Komisjoni esindaja on siin ja soovib sõna võtta? Nem, ezek szerint nem szeretne a bizottság hozzászólni. ilmselt ei. kui komisjon ei soovi sõna võtta, võin selle päevakorrapunkti lugeda lõpetatuks. Äh, aga enne on sõna raportöörile. aitäh nende arvamuste eest, ma tahaksin lisada veel omalt poolt ühte asja Äh, seda seoses sellega, mida ütles äh, kolleeg Maragall. väga oluline on, et äh, me pööraksime tähelepanu neile programmidele, milledega on probleeme. mina üritan selle märkuse siia sisse panna, sest see on oluline ning veel meil on ka ettepanek järgmise aasta kohta. ja see puudutab äh, programmide rahastamist. võtan selle teadmiseks, jah, ega see nii ei ole, nagu me tahame, aga see punkt on tõesti oluline. me peame käsitlema seda seoses ka teiste programmidega proportsionaalselt. võib ütelda, et siin tuleb ka teatud rahulolu märkida ja tahaksin meelde tuletada ühte asja väga oluline on, et teavitamine oleks õige ja leiaks aset nii nagu vaja. olen lisanud teie algatusele siia veel ka teised sarnased algatused, sellepärast et eh, teavitus selle kohta, mida meie teeme, mida liikmesriigid teevad, seda on võimalik veel parandada, aga aitäh teile! Köszönjük szépen, és akkor most zárjuk le ezt a napirendi pontot. Suur aitäh! Sellega on see päevakorrapunkt läbi, vabandan, et teile kohe sõna ei andnud nüüd viies päevakorrapunkt e. vabandust, kuues punkt E demokraatia võimalused ja probleemid Euroopa Liidus. palun, sõna saab meie raportöör. praegune olukord on äh, vähendanud liikmesriikide Euroopa Parlamendi legitiimsust majanduskriisi tõttu nõutakse üha rohkem seda, et poliitika ja kodanike vahelised suhted põhineksid aususelt. nõutakse läbipaistvust ja võimalust osaleda otsuste langetamisel. seega uued digivahendid ja platvormid võiksid olla selliseks vahendiks, mis võiksid pakkuda loovaid lahendusi, eriti just noortele. AFCO on siin pädev komisjon, arutelu toimub seal kolmekümnendal juunil pärast seda, kui äh, meievaheline arutelu on läbi saanud. proua Adi Nolfi on raportööriks meil, sest et me pidasime raport, äh, raportit vajalikuks, kuna ka kodakondsusküsimused käivad meie äh, pädevuse alla. enne kui annan sõna proua Adinolfile, juhin teie tähelepanu sellele, et seitsmes juuni kell kolm päeval on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, siis kolmteist juuli toimub hääletus ja nüüd saab sõna proua Adinolf. suur aitäh! minu jaoks on tegemist suure auga, et sain koostada selle arvamuse äh, ja et mulle seda pakuti koordinaatorite koosolekult kultuurikomisjon peab omaenda hääle kuuldavaks tegema selle teemavaldkonna raames, seda eelkõige selleks, et meie arvamus jääks kõlama kultuurikomisjoni oma selles osas, mis puudutab kodakondsusküsimusi. lisaks siis muidugi sellele, mida ütleb põhiseaduslike küsimuste komisjon me näeme, et praegu on toimumas tõsised muudatused nii äh, toimimises kui ka selles, kuidas see informatsioon jõuab kodanikeni. me näeme, et ka uued tehnoloogilised vahendid äh, aitavad äh, kaasa neile muudatustele ja mõjutavad praegust olukorda, sellest tulenevalt muutub ka mm, osalus poliitilises elus me peame olema teadlikud sellest, et e-demokraatia võimalused äh, on väga suured ja me peame sellega kohanema. kodanikud äh, varem käisid iga viie aasta tagant äh, hääletamas ning hääletusel oli kaks väga olulist hetke, aga praegu me näeme, et tänu e-demokraatiale on võimalik rohkem osaleda ja osalus on tõusnud kodanikud osalevad tegelikult mitte ainult hääletusel, vaid igapäevaselt meie institutsioonide elus. esindusdemokraatiaga seega me oleme jõudnud kaugemale ja seda tugevdab ja laiendab, laiendavad kõik need äh, digivahendid meie peaksime olema suutelised selliseid äh, muutusi mõistma ja me peaksime tagama, et need uued äh, instrumendid võetakse kasutusele ning et kasutatakse neid eelkõige kõige nõrgemate ja kõrvalejäetumate kaasamiseks demokraatiasse. ja mitte ei peaks teenima seeläbi ainult äh, suurettevõtete huve. kultuurikomisjoni liikmetena me leiame, et meie ülesandeks on ära kasutada just nende muutuste eeliseid, peaksime üritama lahendada peamisi äh, probleeme, mis võivad esile kerkida, millest räägin ka oma arvamuses. Äh, digivahendid äh, pakuvad erinevaid võimalusi ning võimaldavad osaleda aktiivselt ning ka kriitiliselt. seeläbi on võimalik vältida igasugust Äh, liigset mõjutamist. Need uued vahendid peavad olema võimalikult läbipaistvad, horisontaalsed, seeläbi äh, tuleks vältida ka igasugust manipuleerimist informatsiooniga. samuti tuleks seeläbi edendada uut äh, kodanikuosalust läbi just e-vahendite Äh, poliitikamaastikul on äh, kasutatud tiht-, juba pikka aega selliseid äh, platvorme ning me näeme, et institutsioonid peaksid nüüd samuti osalema aktiivsemalt õigusloomuliste aktide loomisel selles valdkonnas. ma näen hea meelega, et ka Euroopa Parlament siin on tegelikult päris esirinnas taoliste eksperimentidega me oleme ka ühe algatuse teinud, mida minu meelest peaks võima-, oleme teinud ka siin erilisi alg-, erinevaid algatusi, mida tuleks äh, käivitada võimalikult kiiresti. selleks on vaja, et need äh, Neid äh, projekte kasutatakse selleks, et võimalikult hästi hinnata võimalikke edusamme, kuid samuti vaadata, millised võiksid olla mm, tekkivad ohud lisaks sellele on kaks muud aspekti, mida me peaksime silmas pidama oma analüüsi tehes. ühest küljest siinkohal tahaksin rääkida äh, taristust äh, ka kultuurivaldkonnas äh, ning teisest küljest kaasatusest. me peaksime selle probleemiga tõsiselt tegelema ja vaatama, äh, kuidas oleks võimalikult saavutada kiireid tõhusaid tulemusi. ma arvan, et kõik kodanikud peaksid äh, saama võimaluse Internetti kasutada. Äh, see on nagu põhi, üks, üks peamisi põhiõigusi. Eestis on näiteks see lausa põhiseaduses sees ma usun samuti, et kõik kodanikud peaksid omama õigust seadusandlusprotsessis osaleda ja selleks on vaja digitaalset haridust, samuti peavad nad mõistma, millised on nende sotsiaalsed-majanduslikud õigused. me peaksime tagama seeläbi võrdsuse, vabaduse ning samuti võimaluse osaleda demokraatlikult poliitilises elus. seega tuleks luua eriprogramme Euroopa Liidus, eriti mis puudutab just kõige ebasoodsamas olukorras olevaid kodanikke ning ka puuetega kodanikke, kes tihti on jään-, jäetud kõrvale. tahaksin äh, siinkohal veel lõpetuseks tänada teid kõiki no olen üritanud välja tuua kõige olulisemad punktid. tegemist on muidugi alles äh, lähtepunktidega, sellepärast et Äh, siin on päris paljudes küsimustes vaja veel tööd teha, aga ma olen veendunud, et äh, järgnevatel koosolekutel suudame me jõuda hea lõpptulemuseni, mis kindlasti kajastab äh, erinevaid mõtteid ja seisukohti kultuurikomisjoni sees. tahaksin veel ütelda, et ma teen kõik hea tulemuse nimel ja olen veendunud et oluline on just see, et kultuurikomisjoni hääl jääks kõlama kodaniku äh, õiguste küsimuses, nii et ka põhiseaduslike äh, asjade komisjon äh, meie arvamusega arvestaks. suur aitäh, lugupeetud Adolfini. meil on nüüd umbes pool tundi selleks, et arvamusi vahetada. esmalt saab sõna, saavad sõna variraportöörid ja siis teised, kes seda soovivad. kõigepealt proua Verhaier. Uh, uh, suur aitäh, mina räägin variraportööri nimel, sellepärast et tema ei saanud kahjuks siia tulla, tema on EPP uh, kohtumisel ja neljakümnenda aastapäeva tähistamisel Luksemburgis. paljud liikmed seetõttu ei viibi täna ka siin ja ka mõned teised kolleegid äh, on teistes komisjonides ja asendavad neid. härra Sveer siis variraportöörina on korduvalt rõhutanud vajadust lõpetada demokraatliku osaluse allakäik Euroopas. seda me oleme täheldanud viimase kahe aastakümne jooksul. demokraatia otse demokraatia on vahendid, millega oleks kindlasti võimalik rohkem noori võimalik eh, kaasata demokraatliku protsessi üldse ja mille abil on võimalik vähendada demokraatlikku defitsiiti, aga me peame muidugi eh, arvestama sellega, et ühelt poolt on tegemist küll otsedemokraatiaga, teiselt poolt eh, osalusdemokraatiaga E-demokraatia ja otsene demokraatia ei saa toimida ilma selleta, et kodanikud oleksid hästi informeeritud, vastasel juhul on tegemist propaganda, me peame harima kodanikke, eriti noori, just selleks, et nad suudaksid äh, informeeritud äh, valikuid teha ning osaleda demokraatlikus protsessis positiivselt. üldiselt Adinolfi äh, ettepanek on hästi struktureeritud, aga kolmanda ja viienda lõige puhul saab parandusi sisse viia. proper knowledge, äh, asjakohane Euroopa Liidu tundmine, see peaks olema piisav sõnastus ning me peaksime rõhutama just Euroopa Liidu positiivseid aspekte. viiendas lõikes mainitakse detsentraliseeritud äh, infoallikaid, selle peaks ümber sõnastama sest et praegu jääb mulje, et tsentraliseeritud infoallikad nagu Euroopa Komisjon ei anna adekvaatset infot kodanikele. proua Adinolfi räägib samuti digitaalsest kirjaoskusest, see on väga oluline, kodanikke peaks haritama, nii et nad peaksid olema võimelised vahet tegema usaldusväärsetel ja mitteusaldusväärsetel allikatel veel mainib proua Antinolfi ühte olulist punkti, on vaja parandada juurdepääsu internetile ja tagada see kõigile. sel viisil tuleb vähendada digitaalset lõhet. E-demokraatia on oluline ka praeguses euroskeptilises õhukonnas, seega seetõttu, et seeläbi on võimalik kodanike äh, Euroopa Liidu äh, kodanike tunnetust Euroopa Liidu osas äh, suurendada ja nende omaniku tunnetust parandada eelkõige. suur aitäh variraportööridest, kes veel soovib sõna võtta, Julie Wood, palun uh,. suur aitäh, proua esinaine, ma tahaksin öelda aitäh raportöörile suurepärase töö eest, ma arvan, et äh, raporti projekt on väga hea. Äh, ma nõustun sellega, et teema käsitlemiseks oma entusiasmi ja eriti tore on see, et on rõhutatud arvamuses sotsiaalset aspekti ja kodaniku aspekti ja on äh, viidatud meediakirjaoskusele eh, ning elukestvale õppele, digitaalteadmistele kodanikuharidus ei tähenda mitte ainult äh, mingite vahendite kasutamise omandamist, vaid ka äh, oma oskuste ja õiguste rakendamist praktikas. meile tundub, et äh, aktiivsed kodanikud peavad olema ühendatud äh, ühiskondades. mina elan Põhja-Iirimaal ja väga äh, oluline on osaleda näiteks digitaalselt ühendatud linnade võrgustikus. meie oleme ühendatud Manchesteriga ja äh, ma tean neid probleeme oma valimisringkonnast, aga oluline on see, et digitaalselt kaasataks ka äh, haavatavamad elanikkonnarühmad, ma nõustun täiesti raportööriga, ikkagi te, olen teinud mõned muudatusettepanekud, et teatud elemente rõhutada, näiteks vajadust äh, õpetajate ja koolitajate koolitamise järele, äh, sest võib-olla õpetajad ise ei tunne ennast päris mugavalt uue tehnoloogiaga samas on neil suur vastutus valmistada ette järgmine põlvkond äh, uues keskkonnas eluks seetõttu on oluline ähm, anda teh-, ka õpetajatele ülekantavaid ja edasiantavaid oskusi. ja ma äh, tean ise ühte õpetajat, äh, kes, kellele lisaks tema õpetajatööle hästi veel olla liidriks digitaalkoolituses ja tal ei olnud mingeid vahendeid, ta on väga äh, kohusetundlik õpetaja ja me tahaksime, et liikmesriikidel oleks kohustus vastavaid vahendeid koolitajatele ja õpetajatele anda mõistan täiesti IKT väljakutseid seoses kultuurilise mitmekesisusega ja jällegi digitaalrevolutsioon võib pakkuda platvormi erinevate kultuuriliste väljendusvormide avaldamiseks. samuti tuleb vältida mitte ainult suurte tegijate soosimist ning tuleb leida vahendeid selleks, et kultuurilist huvi äratada inimestes, et nad äh, püüaksid äh, minna kaugemale tavapärastest teadmistest meediakanalite kaudu. see on seotud meediakirjaoskusega ja nüüd võib-olla peaks rõhutama ka soolist võrdõiguslikkust ja lõpuks äh, kuidas tagada see, et online infoallikad oleksid sõltumatud ja kvaliteetsed, kuidas saaks kaasata poliitilist, poliitiliselt kodanikke, selle üle tuleks mõelda ja minu arvates tuleb kaasatus, haridus ja neid peaks pidama IKT ühiskonna alustaladeks ja suur tänu raportöörile. Thank you very much uh,. The next is uh, Mr Lewis. suur aitäh. kas keegi veel soovib sõna? suur tänu. ECR tervitab neid põhimõtteid, mis on kajastatud selles äh, raportis, aga me ei arva, et otsedemokraatia on ainus vastus demokraatia arendamiseks. et äh, kolleeg äh, rääkis siin juba esindusdemokraatia arendamisest ja me nõustume sellega, aeg-ajalt peaks ikkagi meenutama seda ja korraldama ka referendumeid ning äh, meenutama ka seda, mida tähendab suveräänsuse üleandmine igapäevaelule. Äh, see võib lihtsalt äh, otsuse tegemisprotsessi lahjendada ja ka demokraatlikult valitud poliitikute tööd alahinnata. peame õige hinnangu andma otsedemokraatiale, mitte käsitlema seda lihtsustatult. ja nüüd eh, teatud viidete kaasamine, viited eh, põhiseadusele, tehnoloogiat tõsi, eh, tõesti areneb väga kiirelt ja ma arvan, et põhiseadused on sellest ka mõjutatud, me peaksime igal juhul toetama neid inimesi, kellel on vaja kõrgetasemelist digitaalligipääsu, aga toetama ka neid, kes elementaarseid oskusi vajavad küsimus ei ole mitte ainult digitaalmaailmale ligipääsust, vaid ka oskusest, haridusest, valmidusest valikuid teha digitaalmaailmas. praegu on näha, et IKT ei ole enam midagi eraldiseisvat, ei ole eraldi õppeaine, vaid see on põimitud kõikidesse õppeainetesse, protsessidesse ja kindlasti on võimalik äh, häid kogemusi jagada omavahel tehnoloogial on oma oluline roll, nagu raportöör seda ka on nimetanud, ECR toetab mitmeid raportööri mõtteid ja oleme valmis ka kon-, konstruktiivselt seda raportit veelgi paremaks muutma. suur aitäh! järgmiseks Laura Kall. suur tänu! proua Isabella Dinolfi ütles, et tema jaoks oli suur au sel teemal raport kirjutada ja ma olen isegi natukene kade tema peale, sest äh, mulle tundub, et tal on õigus. aga muidugi on tore, et tema kirjutas sellise raporti. väga hea, äh, et nüüd on äh, selline raport valminud. võib-olla on probleem selles, et et ta äh, on provotseeriv, püüab inimesi ärgitama mõtlema, siin ei ole lihtsalt status quo'd kirjeldatud. ma saan peaaegu kõike jagada selles tekstis, aga mul on üks kommentaar ka ja loodetavasti raportöör mõistab mind. ma kardan, et meil on oht, Äh, takerduda arutellu, äh, mis keskendub ainult e-vahenditele ja unustame sisu. praegusel hetkel on tekkinud oht, et asjad lähevad tasakaalust välja, äh, et pigem need e-vahendid prevaleerivad meie diskursuses ja siis tekib, tekib kiusatus manipuleerida Äh, sisu moonutada. demokraatliku debati jaoks on vaja teadmisi, äh, otsuse tegemise oskust. ja muidugi vahendeid. ja kui me räägime IKT vahendite üldisest kasutamisest, äh, siis see on päevakäsk. tähtis on äh, äh, teadmisi jagada, äh, arusaamist äh, äh, arendada ja otsuseid teha. kui seda ei arvestata, siis IKT ei liigu õiges suunas. selles suhtes oleks võib-olla huvitav mõned kommentaarid lisada ka Euroopa Liidu institutsioonide kohta ja rõhutada siin Euroopa Komisjoni aktiivse rolli vajadust. tähtis ei ole mitte ainult ligipääs infotehnoloogiale meil on tarvis äh, tagada ka, et kodanikud oskaksid kasutada infotehnoloogia vahendeid, et nad oleksid demokraatlikesse protsessidesse kaasatud, et nad oleksid ise proaktiivsed. et neil oleks teadmisi nendes küsimustes, äh, mis nende ees seisavad, mis lahendamist vajavad. ja kindlasti saab Euroopa Parlament siin väga palju ära teha, edendades äh, avalikku debatti otsuse tegemise protsessi kohta. näiteks eelarvedebatt mina olen sellesse kaasatud, aga kodanikud eel-, Euroopa Liidu eelarve üle praegu ei aruta, aga võiks ju. või näiteks äh, rändekriis. meile tundub, et et, et me ei saagi nagu sõna kaasa öelda, sest me ei saa otsused, otsuseid teha iseseisvalt, aga me võiksime siiski kaasa rääkida e-vahendid võiksid anda meile statistikat, andmeid, objektiivselt and-, anda andmeid ja öö, objektiivselt informeerida ka kodanikkonda. nii et öö, me suudaksime ellu viia oma de-, demokraatlikke ambitsioone ja teha seda objektiivselt. kindlasti on võimalik nendes küsimustes kokkuleppele jõuda ja parendada seda raportit. ma ei tea, kas oleks vaja Euroopa Liidu institutsioonides ka e-hääletus sisse viia, ma ei tea no,. aga, aga tasuks kaaluda, tänan. suur tänu ja nüüd järgmine. suur aitäh komplimentide esi-, Isabella Dinolfile, sellepärast et see on väga tasakaalustatud raport ja ka põhjalik just põhjenduste osas. ma olen rahul, et see arvamus puudutab äh, teemasid ka, millega tegeleb äh, Cinque Stelle tegemist on sellise poliitilise jõuga, mis on kõige paremini osanud ära kasutada uusi kommunikatsioonivahendeid äh, oma poliitilises kommunikatsioonis. nüüd olles seda ütelnud, tahaksin äh, pöörduda sotsiaalsete küsimuste juurde nagu, äh, nagu kõrvalejäämine demokraatiast. see kõrvalejäämine või väiksem osalus viimastel aastakümnetel on käinud äh, käsikäes äh, üldse tõrjutusega äh, ühiskonnast ja seda, see nähtus puudutab üha suuremaid rühmi. sotsiaalsed, majanduslikud erinevused on suurenenud liikmesriikide siseselt ja vahel. Need, kes tunnevad ennast tõrjutult ja kõrvalejäetult, majanduslikult, sotsiaalselt, eh, kas nad peaksid si-, nemad peaksid ju siis rohkem osalema demokraatlikus elus? sellest lähtudes Euroopa Liit ei ole tegelikult toiminud, on loodud rohkem lõhesid, mitte rohkem eh, võrdsust. üheks lõheks on just nimelt teadmised ja juurdepääs uutele meediavahenditele, kommunikatsioonivahenditele. et seega on oluline neid programme toetada, samuti on oluline mõista, millele ikkagi juurdepääs antakse, sellepärast et kui uuel kommunikatsioonivahenditel on äh, teatud vigu, siis ma pean ütlema, mina olen kogu elu olnud ajakirjanik, siis selleks puudujäägiks on see, et teavitamine ja teabe saamine on lihtne. see on interneti poolt loodud illusioon. ei, väga keeruline on äh, teavitada ja ise õiget teavitust saada. ma olen täielikult nõus ja kolleeg Voodiga. Äh, tema ütles, et me peame leidma sellise süsteemi, läbi mille me saaksime toetada autonoomseid äh, infoallikaid ja kvalita-, kvaliteetseid infoallikaid. me näeme, et on toimunud suur revolutsioon äh, kommunikatsioonivahendite osas, aga kvaliteetne info võib lihtsalt äh, laiali minna ning ära kaduda see on siis võib-olla ainus asi, mida võiks siia arvamusse lisada, äh, sest et praegune äh, raport äh, ja lähenemine on igati õige, suur aitäh! härra Tšantis. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την γνωμοδότηση. Μα τέναν. Ραπορτέρι, άρβαμουσε, εστ. ma olen, kuulasin nüüd seda arutelu ja tahan kiita meie raportööri ja kutsun teda üles eh, teatud mõisteid kasutama selles arvamuses. Eh, samas on need mõisted mõnede kolleegide silmis eh, kriitika pälvinud, näiteks kolmas lõige, kus räägitakse, et tähtis on, et Euroopa Liidu kodanikud mõistaksid, Euroopa ajalugu, tunneksid seda äh, praegu ja nii edasi. arutatakse äh, praegu aktiivselt seda, mis toimub Euroopa Liidus. tihtipeale viidatakse ka selle arutelu puhul info <clears throat> vähesusele, teiselt poolt jälle sellele, et info ei ole piisavalt kvaliteetne. me peame mõtlema, milline on siin Euroopa Liidu institutsioonide roll, on ju neidki, kes äh, Ehm, lihtsalt sellepärast kritiseerivad Euroopa Liitu, et ei mõista eh, Euroopa Liidu institutsioone ja meie peame informeerima selliseid inimesi. ma tahan tänada raportööri, et sellegi küsimuse arutellu kaasasite. minu arvates demokraatia nõuab informeeritust. kodanikud peavad olema informeeritud ja meie raportöör Äh, rääkides digitaaltehnoloogiast, ütleb, et võib-olla mm, teatud asjaoludel olemasolevad äh, instrumendid äh, ei jagagi õiget informatsiooni, vaid hoopis jagavad väärinformatsiooni ja desinformeerivad. on avaldusi, mis ei ole informatiivsed Äh, äh, jah, informeeritud kodanik äh, peaks olema ka aktiivne kodanik. ja tähtis on, et see enam demokraatiat, mille eest me seisame, oleks ka ratsionaalne demokraatia. probleem on selles, et paljud kodanikud on kaotanud huvi aktiivsed olla viimastel aastatel pärast Lissaboni lepingu ratifitseerimist on Euroopa Liit saatnud teile negatiivseid sõnumeid äh, referendumide puhul ja liikmesriikide suveräänsete toimingute puhul. ja kodanikud tunnetavad, et referendumid küll korraldatakse, aga nemad ei ole kaasatud. me peame mõtlema selle peale, kuidas digitaalne tehnoloogia ei aita mitte demokraatiat kui protsessi, vaid eh, aitab levitada demokraatlikku sisu. ja asi ei ole lihtsalt selles, et menetluskorrast ei peeta kinni ja et inimeste õigustest ei peeta kinni, eh, vaid pigem on probleem sisuline. mida ma selle sisu all silmas pean? Eh, mida me teeme üksikisikutena, milliseid otsuseid me langetame ja milliseid otsuseid saab lõppkokkuvõttes iga kodanik ise langetada. meie kogemus Kreekaga on, et kõik on nagu autopiloodile lülitatud. et midagi ei arutata, asjad toimuvad e, kõigele kriitikale vaatamata, iseenesest asjad lähevad edasi, muuta midagi ei saa aga otsuseid selliseid langetavad asutused, mis ei ole demokraatlikult valitud. me ootame praegu Dysenblumi otsuseid, eurorühma otsuseid. puudub informatsioon, mis toimub euroala mm, juhtide suletud uste taga peetavatel aruteludel. härra eh, Dysenblum eh, tweetib, eh, et kas Kreeka, mis teemade, mis puudutavad Kreeka eelarve puudujääki. Need teemad, mida raportöör on käsitlenud, on üliaktuaalsed ja tähtsad ja teisedki rääkisid huvipakkuvatel teemadel. ma usun, et seda teemat me hakkame nüüd pikalt edasi arutama. tähtis on, et meie komisjon etendaks siin olulist rolli me tahame ju kaitsta Euroopa Liidu väärtust. ma tänan. kas komisjon soovib midagi nüüd lisada? Ha nem, akkor visszaadom a szót a jelentéstevőnek, Mrs. Adinolfi. Please. Kui ei, siis annan proua Adinolfile sõna tagasi. suur aitäh kindlasti on võimalik eh, kõiki neid punkte arutada ja vaadata, mida te mainisite, mis on tõesti väga huvitavad. tahaksin välja tuua veel kolm asja, mis minu meelest, eh, minu jaoks on kõige olulisemad. kõigepealt üks tehniline märkus. ma ei ole kunagi ütelnud, et eh, esindusdemokraatia asendab otsedemokraatia siin on tegemist elektroonilise demokraatia probleemidega tegelikult. seega ärgem unustagem. et on olemas esindusdemokraatia ja otsene demokraatia, lisaks sellele on uued tehnoloogilised vahendid, mis mõjuta, mis võimaldavad läbi viia demokraatiat ka e-keskkonnas ja ma olen täiesti veendunud, et esindusdemokraatia jääb alati alles. ja ma ei ole üldsegi valmis ütlema, et selle asendaks nüüd otsedemokraatia. aga jah, meil on uued elektroonilised vahendid, mis võimaldavad eh, osaleda rohkem kodanike otsuste langetamises ning institutsioonide tegevuses ka mina olen veendunud, et teatud ohte on. ja sellest tulenevalt on ka tähtis, et mõned äh, projektid, nagu ka näiteks Euroopa makse. et siin peaks vaatama tegelikult, kuidas see läheb, kuidas äh, kodanikud sellesse suhtuvad, mis nad teevad sellega ja siis oleks vaja kaaluda ohte ning eeliseid. ja võimalikult tõhus lahendus selle põhjal välja töötada. mis puudutab manipulatsiooni, siis ega meie seda välja ei mõtelnud, vaid juba Rooma äh, imperaatorid äh, on neid vahendeid kasutanud ja informa-, informatsiooniga manipuleerinud ju. ning mis puudutab äh, aga viimaseid punkte, koole, õpetajaid ja kriitilist mõtlemist. mina olen siin komisjonis olnud kaks aastat ja jah, kultuurikomisjonil ei ole haridusküsimustes liikmesriikides pädevust. aga ma kordan ikka ja jälle üle, et eh, ega haridus ei tähenda mitte ainult oskusi ja tööturule minekut. miks? sellepärast, et sama oluline on õpilastele ja uutele põlvkondadele pakkuda võimalusi areneda ja arendada oma kriitilist mõtlemist. selleks on vaja kultuurivahendeid, nii et nad suudaksid teadlikke valikuid teha ning et nad ei langeks manipulatsiooni ohvriks. ja heaks vahendiks selleks on just nimelt koolid, õpetajad ja kõik need ja me peame eraldama vahendeid selleks, et arendataks edasi programme nagu Erasmus seeläbi me anname võimaluse inimestele kasvada kultuuriliselt ja ka kriitilise mõtlemise osas, mitte ainult välja arendada tehnilisi eh, tööks vajalikke oskusi. aga igal juhul aitäh kõikidele veel. ja kindlasti tutvun teie muudatusettepanekutega, siis eh, vaatame, eh, kuidas edasi liikuda võib avariraportööridega, aitäh! köszönjük szépen, még egyszer a módosítók benyújtási határ suur tänu. nii, muudatusettepanekute tähtaeg on seitsmes juuni kell kolm. ja me saame kohe järgmise päevakorrapunkti juurde nüüd edasi liikuda. nimelt töökohtade loomine, majanduskasvu elavdamine, selleks Euroopa struktuuri ja investeerimisfondide parem ärakasutamine. härra Šuntis on meie raportöör, aga veel enne, kui ma talle sõna annan, tuletan kolleegidele meelde, et muudatusettepanekuid saab ehm, esitada seitsmenda juunini kella üheteistkümneni ja kolmeteistkümnendal juulil toimub meil hääletus kultuurikomisjonis ja nüüd annangi sõna meie raportöörile, palun. suur tänu tahan tänada äh, koordinaatoreid meie komisjonis panustamast ja kõigepealt minu esimene märkus. see puudutab ka teisi raporteid, nimelt investeerimine töökohtade loomisse majanduskasvu on vaid pool pealkirjast. teine pool sellest pealkirjast pisut kitsendab seda teemat, aga mõte on selles, kuidas Euroopa äh, struktuuri- ja investeerimisfondid saavad panustada töökohta loomisse ja majanduskasvu. tegemist on arvamusega, mitte raportiga. ja meid ei ole ka palju aega jäänud selle läbitöötamiseks, aga öö, töö algab ja ei lõpe siin täna ning äh, see arvamus kajastab kõiki teisi ettepanekuid, mis ma olen teinud sel teemal, aga jah, ma pean piirduma arvamuse piiratud mahuga. tegemist on ühe kõige tähtsama, aktuaalsema teemaga meie jaoks täna. Äh, meie komisjon peaks tegelikult koostama sel teemal täiemahulise raporti. kõigepealt on seos äh, võrdse juurdepääsu vahel haridusel ja ühtekuuluvuspoliitika vahel. ja on vaja ebavõrdsust vähendada, perifeeriat aidata, sotsiaalset sidusust tugevdada ja mitte ainult sotsiaalset, vaid ka poliitilist, tahan ma rõhutada, poliitilist ühtekuuluvust. ühtekuuluvuspoliitika on midagi, mis on eksisteerinud Euroopa Liidu algusaegadest, aga siin on ka piire äh, ja kitsendusi, me peame vaatama, mida me saame ikkagi ära teha, kasutades struktuuri ja investeerimisfonde. mis on nende fondide roll? kuidas asjad praegu on? tegemist on nende puhul peamise instrumendiga, mis ühtekuuluvuspoliitikat peab edendama. teisalt on nad võib-olla ainsaks äh, rahastamisallikaks ühtekuuluvuspoliitikale, sest finantskriis ja kasinusmeetmed on, majanduslangus ja kõik see on piiranud eelarveliste vahendite kasutamist ja sellepärast on ka rahalised kulutused mujalt väga äh, kokku kuivanud, mis tähendab, et investeerimis- ja struktuurifondid on nüüd ainsaks rahastamisallikaks jäänud äh, majandusarengu turgutamisele ja töökohtade äh, loomisse noortele ja vanadele tööpuuduse vähendamismeetmeteks. struktuuri- ja investeerimisfondid on ainus praktiliselt rahastamisallikas ka nende programmide jaoks, mis arengut äh, suurendavad, ühtekuuluvust tugevdavad, töökohti loovad. aga siin on kaks mööndust. esimesele juba viidati eelmise arvamuse käigus mitmeaastane finantsraamistik äh, sisaldab nüüd vähem raha kui varasemates programmides oli. see on nüüd esimene kitsendus, millega tuleb arvestada ja teine aspekt, mida võib-olla ei ole piisavalt käsitletud, nimelt eelarvelised vahendid, mis on ette nähtud struktuuri ja investeerimisfondidele Eh, kuuluvad ka makromajanduslike programmide konteksti, nii et vähem raha on tegelikult eh, mitmeaastases finantsraamistikust ette nähtud ja makromajanduslikud piirangud veel lisaks eh, rahaliste vahendite saamisele ja kasutamisele. aga me peame rõhutama seda, et tegemist on ainsa rahastamisallikaga ühtekuuluvusele ja tähtis on, et äh, kõik need kitsendused, mida me praegu näeme, tulevikus ei süveneks. Need on praegused probleemid. ja lõpetuseks veel midagi, mida tuleb käsitleda, millega me kõik ühel meelel oleme, nimelt äh, tohutud probleemid, mis meie noorsool on. Te kõik teate ju, et noorte hulgas on tööpuudus äh, mõnedes riikides üle neljakümne protsendi ja ei alane sugugi. vaatamata kõiksugu lubadustele, mida on antud seoses mitmeaastase finantsraamistikuga. lubadustest ei ole kinni peetud. meie oma arvamuses ütleme, et me peame eh, edasi üritama ja komisjoni panema öö, eh, oma kohustusi täitma aga paraku praegu rahaliste vahendite kasutamisega ei ole midagi suudetud muuta, sest rahasummad on olnud liiga väikesed probleemide lahendamiseks. Äh, koolitus, haridus, programmid peavad ka arvestama sellega, et ühiskonnas toimuvad suured muutused. rändekriis, pagulaskriis, äh, uued, nende uute väljakutsetega peavad programmid arvestama on vaja ju integreerida pagulased, toetada neid. ja lõpetuseks. ja see on midagi, mis puudutab äh, bürokraatiat, on vaja taotleda sünergiat nende programmide vahel, millel on ühesugune eesmärk. nii palju minu poolt, ootan nüüd teie muudatusettepanekuid, teie märkusi ja ma loodan, et tulemuseks on kompaktne ja huvitav tekst. suur tänu. ja nüüd on variraportööridel võimalik sõna võtta ja siis ülejäänud kolleegid, kes soovivad siin sõna. kõigepealt esimene variraportöör Rahvapartei. vabandust et viibisin. jah, täname raportööri tehtud töö eest selle arvamusega. ma olen äh, variraportöör ja ECR-i koordinaator äh, sel teemal ka regikomisjonis. ECR äh, toetab äh, ühissätete määrust, et tähtis on tõesti paremini ära kasutada struktuuri investeerimisfondid majanduskasvu ja töökohtade huvides ja tähtis on, et muutused toimuksid tõesti koha peal ja need eesmärgid on teretulnud, aga see teatis tuli viis kuud tagasi välja, me oleme pisut ajast maha jäänud ja sellepärast on tekkinud ka raskused nüüd, mis puudutab raportööri ettepanekuid siin arvamuses, siis ECR on temaga nõus, et väga tähtis on juurdepääs koolitusele ja haridusele ja optimeerida on vaja ka sünergiat. see oli raportööri viimane märkus, tähtis on niimoodi tagada struktuuri investeerimisfondide suurem tõhusus ja mõju aga me kutsuks üles ikkagi olema ettevaatlik igasuguste üleskutsetega, jätkata olemasolevate algatustega vanas vaimus, samas kutsutakse neid revideerima. jah, meil on vaja täiemahuliselt läbi hinnata, kuidas need algatused on toiminud, aga me ei saa enne kutsuda jätkata rahastama neid algatusi, kui me ei tea, kuivõrd tõhusad nad on olnud. ja teiseks jah, eh, meil on vaja kinni pidada kokkulepitud programmilistest prioriteetidest ja kui me räägime reageerimisest rändekriisile, siis eh, selleks on ka vaja struktuuri ja investeerimisfondide rahalist panust ning kindlasti Äh, ei tohi segamini ajada pagulaste äh, huvisid majanduspagulaste huvidega, põgenike huvisid majanduspagulaste huvidega, mis on hoopis teistsugused. nüüd äh, kaks tuhat neliteist, kakskümmend rakenduskavad. kui liikmesriigid taotlevad asjasse puutuvad liikmesriigid taotlevad enda rakenduskavade läbivaatamist, siis seda tehakse, aga samas ei tohi struktuuri ja investeerimisfondide eesmärke äh, silmist lasta, mis on pikaajalised, nimelt ühtekuuluvuse tugevdamine ja piirkondlik regionaalne lähenemine ja paljud minu ECR kolleegid äh, tõesti tervitavad seda, et äh, kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kolmkümmend ülem, rahastamise ülemmäärad alaneksid ja võib-olla mitte rohkem rahalisi vahendeid siiski nõuda, vaid mõelda selle peale, kuidas olemasolevaid vahendeid paremini ära kasutada. E, ning tähtis on, et tasakaal oleks kõiksugu ettepanekute vahel siin arvamuses ja meie muudatusettepanekud on ka sellele suunatud. kas veel mõni raportöör soovib sõna? mõni variraportöör? E, in order of nüüd järjekorras, palun. The draft, uh, the draft opinion on behalf of Mr Dragici. mina tahan härra Dragici, variraportööri arvamust kõigepealt tutvustada um,. Hi everybody. tere õhtust, nagu ma ütlesin, mina tutvustan teile äh, arvamuse eelnõu äh, härra Dragici nimel, äh, kes ei ole kohal iga aasta tänane majandusanalüüs aasta kaks tuhat kuusteist kohta on näidanud, et pisut on hakanud majandus toibuma aastal kaks tuhat viisteist, aga majandustulemused ja sotsiaalnäitajad, reformid on siiski väga ebaühtlased ja nõrgad. ja tahaksin mõned argumendid välja tuua. kõigepealt erinevused liikmesriikide vahel on endiselt olemas ja mõnel puhul isegi suurenevad. nüüd tööpuudus ja eriti tööpuudus noorte hulgas on tõesti tohutult kõrge ja kolmandaks äh, haridusse panustamine ei ole olnud piisav, meil on ka pagulaskriis äh, ja ka radikaliseerumine toimub ühiskonnas, mis on suureks väljakutseks kõigile. Äh, ja sellepärast on vaja konsolideerida oma jõud, olla solidaarsed ja panna territoriaalne sotsiaalne ühtekuuluvus meie strateegia keskmesse. ja tähtis on, et kogu meie suutlikkus ja võimsus oleks koondatud strateegia kakskümmend kakskümmend eesmärkide elluviimiseks. struktuuri ja investeerimisfondid on Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika peamised investeerimisvahendid, rahastamisfondid ja täiendavalt strateegiliste investeeringute fondi rahalisi vahendeid. meil on äh, olemas raamistik, kuidas rahasid kasutada struktuuriinvesteerimisfondidest, nüüd on menetlused lihtsustunud, rohkem pannakse rõhku tulemustele ja temaatilisele koondamisele, aga mõnedel liikmesriikidel on endiselt raskusi äh, sellega, et täielikult ära kasutada need võimalused, mis on ja neil on vaja rohkem toetust ja neid on vaja paremini suunata. Euroopa Sotsiaalfond on peamine struktuurifond, mis otseselt puudutab kodanike igapäevaelu. iga mees ja naine, töötaja või mitte, vana või noor, kaitsetu või mitte, võib saada toetust sellest fondist. ja selle rahalisi vahendeid tuleb kasutada selleks, et projekte toetada, mis on suunatud haridusele, õpetajatele ja kahe tuhande viieteist aasta olukorra analüüs hariduses on näidanud, et kaasamine ja hariduse kvaliteet, süsteemsus peab tublisti paranema. härra Dragitši tervitab nõukogu järeldusi kahekümnendast veebruarist kaks tuhat kuusteist, mis mm, olid kutsutud äh, sotsiaalset ja majandusarengut tugevdama ja ka haridust edendama Euroopa Liidus ja räägiti ka, et on vaja investeeringuid teha haridusse, sest haridusel ja koolitusel on suur panus eh, kaasava ühiskonna väljaarendamisel ning samuti eh, toimivasse tööturgu. raportöör ütles ka, et sotsiaal- ja majandusriskid, mis tulenevad sellest, et liikmesriigid ei investeeri piisavalt haridusse, on äh, suured. me peame tugevdama oma sõnumit, et haridus on, tagab meile pikaajalise kasvu ja sotsiaalse kaasatuse, peab julgustama liikmesriike paremini ära kasutama neid võimalusi, mis Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide näol on ja tegema seda koos teiste fondide ja programmidega, nagu näiteks Euroopa strateegiliste investeeringute fond ja Erasmus pluss programm. härra Dragici tahaks rõhutada seda, et isegi kui kultuur ei ole temaatiliseks prioriteediks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend ühtekuuluvuspoliitika raamistikus, ometi Euroopa kultuuripoliitikad tunnustavad kultuuri mitmetahulist rolli ja on vaja minna öö, äh, kaugemale kui lihtsalt päri, pärandit ja turismi edendada, vaid on vaja teadmisi, innovatsiooni äh, edendada, äh, sotsiaalset ühtekuuluvust suurendada kõikjal Euroopas ja kultuuri- ja loomesektorit tuleb integreerida paremini arengustrateegiatesse. ja lõpetuseks äh, on härra Dragici nõusraportööriga, et varjupaigataotlejad ja pagulased tuleb integreerida tööturgu ja haridussüsteemi, aga see tekitab suuri väljakutseid ning vajab ka korralikku rahalist toetust Eh, peale Euroopa struktuuri investeerimisfondide just Euroopa Sotsiaalfond eh, on see, mida liikmesriigid peaksid kasutama, samuti teised fondid ja programmid, eriti Euroopa eh, kõige rohkem puudust kannatavate inimeste fond ning samuti varjupaiga ja rändefondi rahad. härra Dragici teeb teisigi ettepanekuid, mille kallal edasi töötada ning ootab uut suurt koostööd, head koostööd härra Tšuntise ja teiste raportööridega. Thank you very much, so now Mrs Verheyen. suur aitäh. jah, mina tahaksin kahe asja kohta sõna võtta. jah, see, et eh, rohkema rahaga rohkem eh, saavutada, see ei ole vist, eh, siin peab ettevaatlikult Äh, sellesse suhtuma, sest ennekõike ikkagi tuleb rõhku panna kvaliteedile. et äh, maksed, äh, toetus läheks kvaliteetsetele projektidele ennekõike. jah, tähtis on jätkusuutlikke, tõhusaid projekte toetada töökohtade loomisel ning mm, võib-olla ka toetada struktuurilisi muudatusi ja me ei pea vaatama, kuhu rohkem raha lihtsalt suunata, vaid ennekõike mõtlema selle peale, kuidas kvaliteetseid programme luua ja käivitada. ja tähtis on, et nad oleksid ka juurdepääsetavad siis sellisel juhul VKE-dele ning eh, VKE-d on ju need, kes töökohti eh, loovad, kes neid programme ellu rakendavad, peab vaatama, kuidas seda tehakse, kas mm, on probleemid projekti rakendamisel või puudu projektidest mõnes riigis ja siis ei aita ka rahasummade suurendamine. nii et peame vaatama, mis ettepanekud me teeme ning eh, jah, kultuuri ja loomevaldkonnas eh, me peame ikkagi mõtlema nende puhul selle peale, see on ju meie valdkond, mille eest me vastutame. et kuidas tõesti töökohti luua rohkem noortele selles valdkonnas, aga jälle, see on jälle hariduse küsimus, väljaõppe küsimus ja vaadata, kuidas eri, väga erinevad programmid toimivad nii et me peaksime sellele koondama oma tähelepanu ja mitte ainult rahaliste vahendite suurendamisele, sest ikka rohkem ja rohkem raha juurde, sellest ei piisa, peame vaatama, kuidas efektiivselt seda raha kasutada. Uh, suur aitäh, Rastajevski ja Helga Trüppel, palun. jah, aitäh see raport puudutab väga olulisi teemasid, aga meil on probleem. põhjendustega, mis puudutab rahastamisküsimusi. kui me räägime Euroopa struktuurifondist ning regionaalabist, siis siin me räägime kahest erinevast äh, rahastamisvahendist. ning see, et ühtekuuluvusfond on ainus ja kõige olulisem äh, rahastamisvahend, see ei ole õige, see on küll kõige olulisem, aga mitte ainus. ja tuletaksin meelde, et ühtekuuluvuspoliitika puhul on muidugi meie liikmesriikide valitsustel kõige olulisem roll. liikmesriikide raha sõltub liikmesriikide valitsustest ja sõltub sellest, kuidas nad kasutavad seda ning mis aja vältel. komisjon jagab äh, rahalised vahendid pakettide vahel, aga need sõltuvad ikkagi valitsuste programmidest, äh, nende kasutamine. Euroopa Komisjon ei peaks nõustuma ei peaks nõustuma kõigega, mis on äh, kõnealustes äh, kokkulepetes, kui samuti ei ole võimalik, et selles et äh, sunnitakse peale programme, mida liikmesriigid ei taha. me näeme, et olukord on praegu kriisi tõttu väga eriline. on olemas valitsusi, mis aastaid ei ole tegelikult välja tulnud projektidega mis oleksid olnud mõeldud äh, nende eesmärkide täitmiseks, mida siin äh, arvamuses mainitakse. seega me peaksime leidma ühise nimetaja, mis võimaldaks arvamuses ära toodud projekte ka ellu viia. kui haridus, äh, kultuur, horisont kaks tuhat kakskümmend Junckeri kava. kui me neid tahame kasutada, kui me tahame seda ka kultuuri vallas teha, siis me peaksime meeles pidama, et tegelikult on vaja, et kõikidel neil projektil oleks ka mingi konkreetne tagajärg, tööhõive parandamine näiteks. vastasel juhul need praegused investeeringud ei too mingit tulu, nagu ütles ka kolleeg lisaks on vaja ka hinnata, äh, hinnata tulu tööturul. kümme miljardit eurot on eraldatud erinevate kultuuriprogrammide jaoks ja teatud juhul teatud juhtudel on väikesed summad tegelikult öö, äh, saanud tööd me näeme, et eh, suurte investeeringute puhul, üle viiekümne miljoniliste investeeringute puhul on meil vaja teatud tulemusi saavutada, seega me peaksime kontrollima, kas need ootused, mis on mainitud üldkokkulepetes, eh, kas neist ootustest on ka kinni peetud lõpuks? ma vaatan näiteks, äh, mis toimub Ameerika Ühendriikides. seal äh, teatud majandussektoreid toetatakse. juba praegu me näeme, et tegelikult äh, tasuks toonitada siin selles raportis, et kultuur puudutab tegelikult kõiki aspekte. ja mingil juhul ei tohi juhtuda, et kultuurisektor äh, lõpptulemusena kannatab äh, Ameerika Ühendriikidega sõlmitud kokkuleppe järele. me näeme, et ohtu võivad sattuda äh, kogu Euroopa haridusasutused ja need väärtused, mida seal edendatakse. me peame toetama mitmekesisust, originaalsust ja me peaksime üle kordama oma nõudeid. seda fondi peaks saama just nimelt kasutada selleks, eh, mis muidu võib minna kaduma või võib eh, liiga suure surve alla sattuda ning sellega võivad saada kahjustatud Euroopa huvid ja kui me soovime prioriteetide äh, osas paika panna järjekorras, siis peaksin meelde tuletama, et äh, kultuuripoliitika on väga populaarne, tihti valitsused taotlevad toetust projektidele ja toetust saadakse tegemist on aga tegelikult projektidega, mida siis toetatakse valitsuse tasandil, küll aga viiakse ellu äh, regionaaltasandil, ka seda tuleks mainida. kõige tõhusam viis on äh, toetada selliseid projekte, kus äh, tegelikult rahalised vahendid on kohalikule tasandil suunatud, aga kontroll toimub. Was zu dem letzten Punkt zu TTIP sagen? suur aitäh. see viimane punkt, TTIP, mida parlament ja meie äh, komisjon on teinud äh, me oleme rääkinud sellest kultuurierandist ja kui komisjon on tõesti kallutatud, siis mina ütlen küll, et mingit ohtu ei ole, see on tähtis punkt ja me peame siiski tegema kõik selleks, et Euroopa Komisjon peaks läbirääkimisi nii, et meie soovitusi arvestataks ja loomulikult, kui me siin ohte ja riske hindame, siis see on väga oluline minu arvates äh, me oleme ju õigeaegselt reageerinud ja me oleme ka kultuuripärandi kaitsest ja erandist ka õigeaegselt rääkinud. ma arvan, tähtis on juhtida tähelepanu selle peale, et struktuuri investeerimisfondid ka haridusasutustes peavad rohkem tunnustust leidma. jah, erinevad äh, toetusprogrammide puhul oleme näinud, et erinevad äh, adressaadid nende programmidel ei jaga informatsiooni omavahel piisavalt ja viiendas punktis on täiesti õigustatult juba öeldud, et struktuuri ja investeerimisfondide koordineerimine teiste programmidega ei ole olnud nii hea, kui ta pidanuks olema ning sellepärast tuleb eh, tõesti eh, silmas pidada, et need, kes nõustavad need mitmesugused eh, liikmesriikide agentuurid, peavad teadma, milliseid teisi toetusprogramme veel on, et kohe, kui taotlused esitatakse, oleks võimalik sünergia peale mõelda. Köszönjük szépen. A bizottság részéről megadnám azt. Suur tänu, ma tahaksin hea meelega anda Euroopa Komisjoni esindajale sõna, palun. suur aitäh, mul ei olegi palju lisada sellesse debatti. meie jaoks oli väga huvitav seda arutelu kuulata nimelt äh, me ju töötame selle nimel, et Euroopa Liidu rahastute vaheline koordineerimine toimuks paremini. tähtis on ka rõhutada seda äh, äh, omanditunnet, äh, mis peaks olema kohalikel omavalitsustel, regioonidel, äh, kui valitakse välja, kuhu suunata neid vahendeid äh,. tahaksin öelda, et äh, muidugi äh, äh, meil on väga raske äh, praegu töökohtade loomisega, eriti noorte jaoks. eesmärk on siiski saada nii palju inimesi kui võimalik tööturule tagasi või see, aidata noori leida esimene töökoht ja seetõttu miks mitte rahastada ka kultuurisündmusi kindlasti võiks meie rahastuid kasutada ka kultuuriga seotud tegevuste toetamiseks, kõik sõltub liikmesriikide endi poliitilistest valikutest. kultuur aga jääb meie jaoks väga oluliseks elemendiks, tänan. suur aitäh komisjoni esindajale. ja nüüd annan raportöörile härra Tšuntisele veel kord sõna. suur aitäh ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes sõna võtsid. Äh, paljudel puhkudel äh, tundus see, et kolleegid olid väga hästi ette valmistatud ja see meelitab mind. tõesti, et see tekst pidi olema ju meie arutelu aluseks ja nüüd äh, saab muudatusettepanekuid teha ning vaadata, kas, kuidas teksti paremaks muuta tahaksin mõnedele äh, märkustele vastata. Nendest äh, diskussioonidest siin selgus, et meil on kaks dilemmat. esiteks, kas meil oleks vaja rohkem raha või tuleks raha paremini kasutada? inimesed kalduvad ütlema, et meil oleks vaja mõlemat teha saada rohkem raha, paremini kasutada seda, me, aga me ei saa lihtsalt rääkima jääda, kuidas raha paremini kasutada. sest äh, praeguse äh, raha hulga puhul on meie võimalused väga piiratud. teine dilemma puudutab seda, kuidas hinnata meie projektide või programmide tulemuslikkust, kuidas äh, neid hinnata, ma pean seda veelgi rohkem toonitama, peaksime tekstis esile tooma koolitusvajaduse ja äh, kui me tõesti tahame luua uusi töökohti, mida me selle, selle all mõtleme, kas me mõtleme mingisuguseid töökohti, millega käivad kaasas ka täielikud sotsiaal- kindlustusvõimalused või räägime mingitest ajutistest paindlikumatest töökohtadest, mis tegelikult võib viia lihtsalt äh, noorte pikemaajalisele töötusele. ja lõpuks TTIP. eelmine kord tõstatati meie komisjonis see teema ja kui ma ei eksi, äh, siis keegi ütles, et meil on vaja TTIP-i mõju kohta aruannet kuidas Atlandi-ülene äh, vabakaubandusleping mõjutab kultuuri? tööhõivet, mina ütleksin, et äh, audiovisuaalmeedia on kokkuleppe alt välja jäänud ja küsimus on nüüd selles, kas üldse kellelgi on rohkem informatsiooni selle kohta või mitte. kas see on nii või ei ole me püüame hinnata TTIP-i negatiivset mõju Euroopa kodanikele ja selle käigus on võimalik loodetavasti vältida või välja selgitada ka võimalik negatiivne mõju kultuurivaldkonnale ja seda ära hoida. igal juhul tuleb häirekella lüüa selles suhtes, mis, mida see leping võib kodanikele kaasa tuua siingi minu poolt kõik, ootan huviga teie kirjalikke kommentaare ja ettepanekuid ja mulle tundub, et see ähm, raport on tekitanud elavat huvi, seega see on väga hea, tänan. suur tänu. aitäh äh, selle suurepärase mõttevahetuse eest. muudatusettepanekute tähtaeg on seitsmes juuni meie päevakorrapunkt on läbi võetud nüüd ja järgmiseks päevakorrapunkt number kaheksa, liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamine seoses toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega. meie raportöör on Petra Kammervärt. kultuurikomisjoni raportöör saab kohe sõna kuid enne, kui ma talle ähm, mikrofoni üle annan, tahaksin teie tähelepanu juhtida sellele, et äh, see raport on otseselt seotud komisjoni eelmisel nädalal välja tulnud või tutvustatud audiovisuaalmeedia teenuste direktiiviga Need kaks teemat on väga tihedasti seotud ja strateegilistel põhjustel soovib raportöör oma raporti nii kiirelt kui võimalik äh, vastu võtta. esimene juuni, see tähendab juba kolmapäeva keskpäev, on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. Äh, mitmed parlamendisaadikud ei olnud nõus sellise lühikese tähtajaga ja kui ma nüüd teile sõna annan, siis palun selgitage äh, ka, kui te nõus ei ole, mis põhjusel, palun. suur tänu tähtaegade kohta, ütlen veel lõpus äh, üht-teist, äh, aga kõigepealt see juurdepääsetavuse akt ja selle sisu Äh, see on seotud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooniga, selle sisu võetakse üle ja nüüd, mis puudutab audiovisuaalmeediateenuseid ja e-raamatud on hõlmatud äh, aga mina arvan, et nii audiovisuaalmeediateenused kui ka e-raamatud peaksid ikkagi regulatsiooni alt välja jääma ja teen ettepaneku, et kultuuri ja meedia erand tuleks teha direktiivi ja mm, vastuvõtvad seadmed ja lugerid, e, need on midagi, e, on valdkond, mida ei ole piisavalt käsitletud ja tuleb eristada ühelt poolt sisu ja teiselt poolt võimalusi seda sisu lugeda. ja komisjoni välja pakutud regulatsioon, mis vastuvõtvaid seadmeid puudutab, minu arvates seda ma ei, ei puudutaks üldse. nüüd ettepanekud lähtuvad sellest, et tõhusam ja paindlikum lahendus tuleks leida automeet-, visuaalmeedia teenuste direktiivi raames. minu arvates need teenused eh, eh, peaksid eh, siit välja jääma ja nüüd on meil suurepärane võimalus tugevamaid sõnumeid saata just nimelt tõketeta juurdepääs audiovisuaalteenustele peab olema see meie sõnum ja küsimus on hoopis, et kuidas kõige paremini meedia ja informatsioonivabadust, mitmekesisust, kultuurilist mitmekesisust eh, tagada. Eh, ja kuidas eh, siduda see tõkedest vaba juurdepääsuga. ja need on asjad, mida peaks käsitlema audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi raames ja meediateenused ja nende kohta öeldu on siin tekstis praegu üsna ähmane. ma arvan, et meil on vaja sammhaaval ja konkreetsemat lähenemisviisi, mõõdupuud, seire Euroopa Liidu tasandil, stiimulite mudel tähtis on seda kõike käsitleda audiovisuaalteenuse direktiivis, aga praegu selle kohta sõnastatud on väga kitsendav ja reguleeriv ja ei arvestata ka eripäraga, mis on kultuurilise sisu kandvatel seadmetel. ja minu arvates Äh, on meil vaja kõige selle kohta spetsiifilist äh, meedia äh, direktiivi, nimelt audiovisuaalmeedia teenuste direktiivis on vaja neid teemasid käsitleda. nüüd, mis puudutab ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni, see on üks dokument ja teine on kultuurilise mitmekesisuse konventsioon ja meie ülesanne on need kaks erinevat konventsiooni kokku viia nii, et oleks tasakaal tõesti e-raamatutele tõketevaba juurdepääs, see on midagi, mida liikmesriigid saavad ise tagada piisavalt oma regulatsiooniga, ei ole vaja sekkuda Euroopa Liidu tasandil, et siseturul tekiks mingi positiivne mõju. Euroopa Liidu tasandil peab ikkagi mm, reguleerima seda, mida subsidiaarselt ei saa teha piisavalt efektiivselt ja tähtis on, et teenused Äh, toimiksid efektiivselt. Äh, ja me teame, et ettevõtjad võivad hakata igasuguseid ettekäändeid leidma, mis äh, neil võimaldaks igasugustest kohustustest ja nõuetest kõrvale hiilida, et need on liiga koormavad ja öö, kas siis hakata trahvima kedagi, kes tingimustest kinni ei pea aga kuidas üldse kontrollida, et tõesti võimatu on ettevõtjal öö, nendest nõuetest mõistlikul viisil kinni pidada, kes on see otsustaja, kas see on ülemäärane koormus, mis ettevõtjal on, kõik see on siin väga-väga ebaselge. pigem on ikkagi standardimise peale vaja mõelda lõppseadmete puhul, nagu ma ütlesin, et e-lugerite puhul on standardid palju olulisem, sest tegemist on ju riistvaraga ja loogiline on tegeleda hoopis standardimisega ja igasugused piiravad meetmed, reguleerimine just audiovisuaalmeedia vallas võib kaasa tuua selle, et e, neid tooteid ei hakata piisavalt tootma tulevikus Euroopa Liidu pinnal. ja e, Äh, selleks, et ma-, müüa neid Euroopas, teistes liikmesriikides vabalt. Äh, ja äh, peab ka kirjeldustõlkega nad kindlasti varustama ja subtiitritega varustama, nii nagu praegu direktiiv ette näeb, see kõik muudab audiovisuaaltoodangu niivõrd kulukaks, et tulevikus ei saa enam sellises mahus äh, nagu me sooviksime neid tooteid toota, nii et see on nagu Damoklese mõõk, mis öö, öö, hakkab rippuma ja tooteid ei saa enam tuua Euroopa turule, liikmesriikide turule. nii et jah, kavatsused olid siin head, tahe tuleb rohkem ära teha audiovisuaalmeedia teelt barjääride kaotamisel, aga see tee, mis siin välja on pakutud, on vale tee ja me peame mõtlema et kõike seda peab ikkagi meediaspetsiifiline tekst ja mitte selline üldine lähenemisviis ei ole see koht, kus neid asju käsitleda. ja nüüd äh, muudatustähtaegadest, jah, äh, siin on kaebusi, et see on liiga ruttu, see tähtaeg kell kukub, aga öö, äh, see, me ei tahtnud teid sellega vihale ajada sugugi selle lühikese tähtajaga, vaid pigem on põhjuseks see, et meie kultuurikomisjonis tahame väga õigeaegselt oma erilise seisukoha selles küsimuses teada anda ja Euroopa Parlamendi ähm, aruteludes kõlama panna ja tahame saata tugevat signaali siit komisjonist teele, aga kui leitakse ikka väga, et rohkem on vaja aega. direktiivi ettepanek on juba mõnda aega arutusel, aga kui nüüd soovitakse aega pisut juurde, siis ma olen seitsmenda juunini valmis ootama, kui see abiks on. minu lähenemisviis oli selline, et et ma kustutan väga palju siit tekstist ära, äh, aga siis jääb niisugune äh, mustvalge lähenemisviis, kas sisse jätta või välja võtta. ja ma arvasin, et võib-olla äh, see nii saab jah talitada, kui tähtaeg on lühike, aga kui me nüüd pikendame tähtaega, siis sellisel juhul ma teen ettepaneku, et kella kaheteistkümneks, seitsmendal juunil ikkagi muudatusettepanekud ära mulle saata aga siis on meil tõesti piisavalt aega ka veel kaaluda kõiki neid muudatusettepanekuid, mis tulevad. suur aitäh! kõigepealt tahaksin sõna anda variraportöörile ja seejärel teistele. härra Fissas, palun. Presidenta, eh, bien, yo creo que la presentación de la directiva para suur aitäh! ma usun, et selle direktiivi, äh, see direktiiv, millega tahetakse parandada äh, ligipääsetavusnõudeid äh, see on väga oluline, sellepärast et meil on väga palju puudega inimesi ja me peame üles näitama äh, seda, et me tunneme muret ka nende saatuse pärast. kui me tahame võrdõiguslikku Euroopat arendada, siis me peame arvestama kõikide kodanike eripäradega. seega ma leian, et seda direktiivi tuleks ta-, kasutada selleks, et äh, integreerida paremini haridussüsteemi äh, ning samuti on vaja neile eraldi digitaalteenuseid ning seeläbi parandada nende kaasatust. me peame üles ehitama kaasava ühiskonna, me peame ära kasutama uusi tehnoloogiaid, mis meie käsutuses on, selleks, et igasugused tõkked kaoksid. tänu tehnoloogilistele vahenditele on meil võimalik muuta juurdepääs kergemaks ja odavamaks ja me peame seda võimalust kasutama kommunikatsiooni, audiovisuaalteenuste ning e-raamatute väljajätmine võiks tehniliselt võib-olla olla mõistlik, aga ma arvan, et seda oleks keerukas poliitiliselt selgitada. see on ka põhjuseks, miks meie fraktsiooni fraktsioon leiab, et väga oluline on, et meil oleks natukene rohkem aega, et kultuurikomisjonis selle küsimusega tööd teha. ma tahaksin ka proua Krambergi tänada selle eest, et te olete valmis edasi lükkama muudatusettepanekute esitamise tähtaega meie saime alles äh, eelmisel nädalal neljapäeval äh, tõlke ja muudatusettepanekute tähtaeg on juba kolmapäeval vahepeal on veel ka nädalavahetus, nii et tegelikult meil lihtsalt ei ole aega, et äh, otsuseid vastu võtta ning muudatusettepanekuid esitada. seega, võttes arvesse, kuivõrd oluline kõnealune reform on, siis oleks vajalik muudatusettepanekute esitamise tähtaeg edasi lükata selleks, et me saaksime mm, osaleda ja meil oleks vaja siis realistlikumat äh, tähtaega, nii et me saaksime põhjalikumalt tööd teha. suur aitäh! palun, härra Luel uh,. Madam Chairman uh,, the, the ECR. härra Luel. jah, ECR uh, ECR-il on väga tugev agenda seoses puuetega inimeste õigustega. me suhtume sellesse väga tõsiselt, ootame ka Marrakechi kokkuleppe ratifitseerimist, see on meie jaoks prioriteetne. aga me oleme ka realistlikud ja me mõistame, et me ei tohiks seeläbi uksi sulgeda, eriti VKE-dele, uh, kelle puhul äh, võivad tõkked olla rasked ning äh, ka siseturgu võib see kahjustada. Äh, siseturu potentsiaali suurendamine on alati see, mida me toetame ning ettevõtete suutlikkus piiriüleselt oma tooteid turule tuua ja ka teenuseid on miski, mida me peame silmas pidama. Retsemberskis on variraportööriks, kuid ta oli variraportööriks ka CRPD küsimuses ning äh, me peame siin kohas, kohal tagama kooskõlastatuse ÜRO puuetega inimeste konventsiooniga. me peame arvestama ka siseturukomisjoni äh, pädevusega, nemad peavad tagama äh, selle, et tooted-teenused oleksid kõikidele kättesaadavad, kuid samuti ei tohi seega suurendada koormust VKE-dele on vaja ka teatud äh, kindlust selles osas, et reeglitest kinni peetakse. seega jah, tõesti meie jaoks on oluline, et siin äh, Äh, saavutada positiivseid tulemusi kõigile, meil on seda win-win lahendust ka siin vaadata, sellepärast et kõikide ühiskonnaliikmete ühiskonnas osalemine on oluline ja seda on võimalik saavutada siis, kui turg pakub tooteid ja teenuseid, mis on kõikidele kättesaadavad, seega siis siin komisjonis, nagu me oleme juba arutanud neid küsimusi, audiovisuaalne teenused on kaasatud ettepanekusse ja me kõik teame, et juurdepääsu äh, sätted on olemas juba selles direktiivis ja peatselt hakkame ka uut ettepanekut arutama, seega me peame vältima igasugust õiguslikku äh, ebakindlust ning tagama selguse ja peame silma peal hoidma ka sellel, kuidas see võimalik konflikt edasi areneb ning meil peab oma sõna olema sekka öelda. seitsmenda juunini edasilükkamine, nagu äh, siin välja pakutud, jätab meile vähemalt natukenegi aega, mille vältel me saame siis äh, häid mõtteid koguda ja seda järeleandmist hindan kõrgelt, aitäh. Thank you and now Mrs Trüppel. proua Trüppel, palun. ja, ich will auch noch mal anfangen mit der. minagi tahaks jah alustada äh, sellest, et ühelt poolt puuetega inimeste õigused ja konventsioon selle kohta ja teiseks meie huvi, kultuuriline mitmekesisus Äh, sellekohane konventsioon ja et siin ei tekiks kahe vahel vastuolusid. jah, poliitiliselt teavitada kõigest sellest ei ole sugugi lihtne, see on selge, aga huvipakkuv on see, et komisjon tegi ettepaneku nüüd audiovisuaalmeedia teenuste kohta äh, ja võttis selle sealt välja. Äh, aga kui me tahame ikkagi nüüd seda käsitleda, siis on meil vastuolu komisjoniga tulemas aga tähtis on, et teada, kuidas audiovisuaalmeedia teenuste reguleerimine toimub öö, äh, siis, kui tegemist on puuetega inimestele, juurdepääsu tagamine nendele teenustele. oleks soovitav, et rohkem öö, äh, sisu jõuaks ka puuetega inimesteni, et rohkem ja rohkem inimesi saaksid juurdepääsu, kui neil ka puue on, aga samas ei öö, tohi mitmekesisus selle all kannatada, sest lihtsalt kõik see ettepanek ei ole rahastatav. aga seda kõike on väga raske selgitada, samas on õigustatud eh, öelda, et on ka huvid kultuurilisel ehm, mitmekesisuse poolest, mitte ainult kasutajate õigused siin kaalul. ja ka selge jah, seitsmes juuni on parem tähtaeg kui esimene. Thank you and Mrs Adinolfi The next one. palun järgmine. Grazie, grazie alla collega. suur aitäh selle eest, et nõustusid edasi lükkama natukene muudatusettepanekute esitamise tähtaega. juurdepääsu küsimus, mis puut-, see puudutab äh, kodanike põhiõigusi ja tegemist on ju kodanikega, kes juba kannatavad niigi vägagi äh, oma eriolukorra äh, tõttu. kindlasti ei ole neil lihtne jõuda sinna tasakaaluni väga palju positiivseid aspekte on siin arvamuses, aga olen veendunud, et teatud küsimused nagu näiteks juurdepääs teenustele, eh, siin oleks vaja natukene põhjalikumalt analüüsida veel. olen aga siiski rahul sellega, et eh, kolleeg mainis siin Marrakechi kokkulepet, sellepärast et see on oluline küsimus ja sellest, eh, see on väga oluline ka meie kodanike jaoks. mis puudutab aga tõkete eemaldamist, siis ma arvan, et me peaksime äh, rohkem koostööd tegema ka puuetega inimeste äh, liitude ja assotsiatsioonidega, sellepärast et äh, nende osalus on olnud väga-väga väike kogu protsessi käigus. mis puudutab teenuste toodete sobivust ja sertifitseerimist, siis ka siinkohal ma arvan, et me peaksime Eh, natukene pikemalt selle üle mõtlema. me vaatame läbi eh, direktiivi ja just teenuste osa, aga igal juhul ma olen eh, rahul sellega, et meile avaneb veel võimalus just selle lisanädala jooksul siis pikemalt muudatusettepanekute peale mõtelda ei tea ka, milline komisjon saab olema peamiseks äh, komisjoniks selle direktiivi arutamisel. aga igal juhul äh, jääb meil aega nüüd selleks, et äh, kiirelt oma ettepanekutega välja tulla ja ma arvan, et see on hea, aga jällegi teisalt kuna meil on nüüd äh, rohkem aega, siis kultuurikomisjonina on meil väga hea võimalus näidata just, milline on meie arvamus ja anda endast parima. aitäh! Thank you, Mrs Verhaien. suur aitäh! suur tänu! kõigepealt variraportöörina juhtkomisjonis IMCO-s ma leian, et see on väga huvitav arutelu ning äh, jah, sain siin palju häid mõtteid, mis ma võtan kaasa siseturukomisjoni. jah, minagi leian, et on mõttekas, äh, et äh, hind autovisuaalmeediat sisu tuleks direktiivis vastavas käsitleda ja mitte siin selles ettepanek, mis puudutab avalikele eh, lehekülgedele juurdepääsu. Eh, jah, aga tähtis on, et meil oleks eh, tõesti sektori spetsiifiline reguleerimine kogu audiovisuaalsektorile. jah ühte sama sektorit ei saa reguleerida sektori spetsiifilise regulatsiooniga ühelt poolt ja teiselt poolt siis avalikele veebilehtedele juurdepääsetavuse tagamise aktiga. sest meil on vaja ju lähendada, konvergentsi taotleda, aga mitte siin killustada Eh, jah, et selle eh, direktiivi võtame selle välja ning meil on vaja tõesti eh, silmas pidada, et mõlema konventsiooni nõuded oleksid kajastatud lõppdokumendis tasakaalustatult ja see, mis puudutab tehnilisi aspekte, siis võib-olla äh, rääkida rohkem standarditest ja võib-olla jah, audiovisuaalteenuse direktiiv peab kõiki asju adekvaatselt reguleerima, aga nüüd e-raamatud, mitte ainult seadmeid ei puuduta, seega ikka platvorme Eh, millelt neid ostetakse ja neile tagada juurdepääs. jah e, e-raamatuid tuleb standardide kohaselt toota, tähtis on, et neid saaks ka lugeda öö, eh, lugeritelt. aga nõuded peavad jääma mõistlikuks ja peame mõtlema selle peale, kas e-raamatud täitsa välja jätta või eh, vähendada seda kohaldusalu, mitte e-raamat ei pea olema juurdepääsetav, vaid see platvorm, see teenus, kust ostetakse e-raamatuid aga e-raamatud ise ikkagi peavad olema eh, loetavad, juurdepääsetavad e-lugerite kaudu. Eh, meil on siin tegemist valdkonnaga, kus peavad olema ühesugused eh, nõuded. näiteks raamatukogud, riiklikud raamatukogud, väikesed kohapealsed raamatukogud Ehm, ka nemad peavad tagama ju juurdepääsetavuse, sellepärast ei maksa neid nõudeid liiga kõrgeks ajada. ja mida peab veel teadma taustast? nimelt öö, eh, juurdepääsetavuse akti me hindasime ka meie komisjonis, IMCO komisjonis tähtis on teada, et aastast kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kaksteist juba mõjude hinnang viidi läbi, aga see on nüüd neli aastat vananenud. ja kaks tuhat kaheksa ministrid otsustasid, et just juurdepääsetavuse vallas tuleb rohkem ära teha, aga palju, paraku palju ei ole vahepeal toimunud, viimasel kolmel-neljal aastal on tehnilisi uuendusi nii palju toimunud eh, internetile tänu ja digitaliseerimisele, väga palju on hakanud muutuma ja sellepärast ma eh, kritiseeriks ka seda mõjude hinnangut pisut, sest see enam ei kajasta praegust olukorda, vaid eh, on aastatetagune olukord seal käsitlemisel. ja eh, Helga Trüppel ja Petra Kammen Kammerevert juba rääkisid sellest, aga me peame mõtlema ka selle peale, et milliseid nõudeid me esitame VKE-dele, kultuuriasutustele. ja äh, kultuurilise sisu loojatele, audiovisuaaltoodete äh, loojatele. Äh, me oleme avaliku sektori veebilehtedele juurdepääsetavusega seoses rääkinud sellest uuest koormast, et kui suureks see tohib minna. aga nüüd, eh, kui me räägime puuetega inimeste sajaprotsendilisest juurdepääsetavust, Petra Kammer-Evert ütles, et kasu ei ole sellest, kui me lõpuks ikkagi üle reguleerime seda valdkonda ja tulemuseks on, et vähem eh, mitmekesisust, vähem sisu eh, tekib ja sealhulgas ka puuetega inimeste jaoks. E, jah, et mitte kõik, mis turul on, ei pea nendele rangetele tingimustele vastama. kõik sellisel juhul, kui nõuded on ühesugused, küll täidavad neid, aga lihtsalt vähem on sisu turul. suur aitäh. tänan komisjonile sõna, kas soovib keegi komisjonist sõna? ei soovi, siis võin raportöörile uuesti sõna anda. suur tänu selle väga huvitava arutelu eest. võib-olla kaks märkust minu poolt. ma arvan, et meie kultuurikomisjonis jah, peaksime piirduma sellega, mis kuulub meie pädevusse ja e-raamatud ja audiovisuaalmeedia teenused on need valdkonnad. ja võib-olla ei ole nii hea, kui me ütleme, et IMCO kõigis teistes küsimustes peab käsitlema seda juurdepääsetavuse äh, akti, aga sellisel juhul me seome oma käed. Äh, tähtis on ka meie spetsiifilised äh, küsimused jõuaksid IMCO kõrvu ja loomulikult ma tahan suuremat juurdepääsetavust audiovisuaalmeediateenustele e, e-raamatutele näha puuetega inimeste hulgas ükskõik, kas siin on siis nägemispuue või kuulmispuue, see ei ole üldse mingi äh, kahtluse all, aga tähtis on leida õige tasakaal. jah, tõesti, sellest on, seda on raske selgitada, ma mõistan ka seda hästi. ja äh, võidakse ju väita, et Kammer, Evert ja kultuurikomisjon teevad vähe puuetega inimeste jaoks vastupidi hoopis. Äh, aga tuleb ka mitmekesisust kaitsta ja tõsta ligipääsetavust. ja ma arvan tõesti, et audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv on just see õige koht, kus neid küsimusi käsitleda ja e, siis on meil ka õige adressaat ja e, saame arutada need küsimused läbi ja hea seista selle eest, et tõesti tulemuseks on suurem juurdepääsetavus audiovisuaalmeedia teenustele ja e-raamatustele ja see on siis spetsiifiline äh, lähenemisviis neile teenustele ja ma arvan, et me kõik peaksime selle eest seisma, et need ettepanekud läheksid direktiivi eelnõusse sisse. ja ma saan aru, et äh, suured vastuolud ei ole mitte ainult audiovisuaalmeedia valdkonnas, vaid ka see äh, probleemistik, mis tekib VKE-dega, on terav. ma usun, et meil on vaja kiiresti regulatsiooni eh, juurdepääsetavuse tagamiseks ka audiovisuaalmeedia teenusdirektiivi kaudu. me teame, et siis läheb see nõukokku. ma küll kahtlen, kas kõik nii kiiresti seal äh, läbi läheb äh,. nagu võiks. aga tähtis on, et äh, see siiski kiiresti toimuks. jah, see on lihtsalt esmane reaktsioon sellele, mis meil ees seisab selle arvamusega. jah, ma olen juba kohtunud siin piirkondade esindajatega ja mitte kõik ei ole olnud väga rõõmsad seda viimast ettepanekut lugedes või seda on tagasihoidlikult öeldud. kas sõna seega? suur tänu teile. võtame siis kokku selle. uus muudatusettepanekute tähtaeg on seitsmes juuni kell viisteist null null. sekretäriaat tegi ettepaneku kell kolm peallõunal, mitte keskpäev ja seega hääletus toimub kolmeteistkümnendal juulil kultuurikomisjonis, seega päevakorrapunkt on läbi vaadatud. järgmine koosolek toimub kahekümnendal juunil kella kolmest kella poole seitsmeni ja kahekümne esimesel juunil äh, nii hommikul kui õhtupoole. suur tänu kõigile osalemise eest. aitäh tõlkidele ja sekretäriaadile. nüüd on meie komisjoni koosolek läbi, järgmiseks tuleb koordinaatorite koosolek.